The... juhataja ütleb, et äh, see teatis, mis äh, annab teada äh, äh, härra Bey karistusest, järgneb sellele. Is following the establishment of the järgneb tõendite väljaselgistamisele ja nüüd edasi läheme hääletamise juurde.